Äh, kes suri Franco vangla, vangikongides, nii et äh, ja aga nüüd siis äh, sõna härra Costello, proua Costello. suur tänu ja suur tänu kõigile selle toetuse eest meie, meie to, toiduabiprogrammile, see on oluline programm, mis aitab kõiki inimesi, kes kannatavad puudust kogu Euroopa Liidus, iseäranis teretulnud on asjaolu, et toetatakse kolme koma viite miljardit selles eelarves ja ma olen veendunud, et parlamendi sõnum nõukogule on selge. mis puudutab kohustuslikkuse ja vabatahtlikkuse küsimust, siis ma tahaksin mõningaid asjaolusid selgitada võib-olla sõnad äh, vabatahtlik ja kohustuslik äh, tekitavad segadust. ma arvan, et kõige olulisem on see, et see, need vahendid, mis on e-, ette nähtud äh, kõige enam puudust kannatavatele inimestele, tõesti lähevad just nimelt neile. komisjonis võtsime eelmisel nädalal vastu oma ettepaneku ja selle ettepanekuga tõesti see raha läheb enam puudust kannatavatele inimestele ALDE ja Rohelised on teinud terve rea muudatusettepanekuid, äh, millega on seotud teatavaid küsimusi, millele ma tahaksin juhtida tähelepanu teile. siin on äh, väga keeruline teatamis, teavitamissüsteem, äh, selle kohta tehtud ettepanek, mis võiks programmi edasi lükata, me oleme siin rääkinud jaanuarist ja see, et programm saaks jaanuarist hoo sisse, on tõesti toidupuuduses kannatavatele inimestele väga oluline ja kui me seda teavi-, teavitamissüsteemi kehtestame, siis võib see selle ohtu seada. teiseks oluline on see, et äh, muudatusettepanekutega ei ole tegelikult ette nähtud mingisugust äh, suurt raha ümberjaotamist. liikmesriigid äh, peavad oma sotsiaalfondi vahendeid sellisteks asjadeks kasutama. ja organisatsioonid riikides, kes ei osale praegusel hetkel toiduabiprogrammides, tunnevad kahetsust nende liikmesriikide poliitiliste algatuste tõttu, mis ei võimalda neil selles programmis osaleda. kui valitsuse poliitika muutuks või valitsus muutuks, peaksid saama liikmesriigid, kes algselt ei osale, osaleda selles, sellepärast et nagu volinik ütles, tegemist on inimestele mõeldud fondiga, mitte valitsustega mõeldud fondiga. see fond peaks aitama tõesti neid, kes kannatavad tõsist puudust ja äh, suur tänu kõikidele kolleegidele äh, ja loodame, et saadame nõukogule tõsise sõnumi ning aitame vahendada, lõpuks ometi vähendada vaesust, nagu me oleme lubanud. suur tänu, äh, proua Costello, ja suur tänu ka selle arutelu eest. see arutelu on olnud äärmiselt intensiivne, siin on olnud mitmeid sõnasoovijaid ja tegemist on sellise aruteluga, mis äh, muudab meie koja usaldusväärseks. ja kohe varsti asumegi hääletama. aga selle konkreetse raporti hääletus leiab aset homme kell üksteist kolmkümmend, nagu te teate. nüüd asume paari minuti pärast teiste raportite üle hääletama ja teeme enne seda väikese pausi, et kolleegid saaksid ruumi siseneda ja kohtadele asuda suur tänu kõikidele neile kolleegidele, kes äh, sõna võtsid ja oma kõneajast kinni pidasid, nii et me tõesti asjadega õigel ajal ühele poole jõudsime, aitäh!